Madame la Présidente. lugupeetud kolleegid, palun asuge kiiresti oma kohtadele. me alustame hääletust. juhiksin teie tähelepanu sellele, et esimesel hääletusel on meil nimeline hääletus, nii et palun asuge oma kohtadele Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps pour... Voilà, voilà. L'ordre du jour. Päevakorras on hääletus lihtsustatud menetluse alusel härra Costa raport koostöö tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise valdkonnas ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. päevakorras on lihtsustatud menetluse alusel proua Wallise raport ovoalbumiini ja laktalbumiini ühine kaubandussüsteem. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. päevakorras on nüüd lihtsustatud menetluse alusel proua Wallise raport äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise puhul rakendatav ühine maksustamissüsteem. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. härra Potopulose raport mis puudutab Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtuotsuste osas esitatud apellatsioonikaebuste puhul kehtiva keele kasutuse korda. hääletus on alanud, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Pelderi raport majandus- ja kaubandussuhted Lääne-Balkani riikidega, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. proua McKinnesi raport, ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. proua Grabovska, kodanikuühiskonna dialoogi arendamine Lissaboni lepingu põhjal, nimeline hääletus härra Beasley on soovinud sõna. Äh, aitäh, äh, meil on väga palju nimelisi hääletusi ette ja see on äh, väga raske minu jaoks, sest minu hääletusmasin ei tööta. ma tahtsin öelda, et ma hääletasin jah ja ma paluksin, et minu juurde saadetaks ka tehnik. me saadame teile kohe tehniku, teen ettepaneku ehk leiate